kestab kella neljateistkümneni ja teine osa istungist viisteist null null kuni kakskümmend kolm null null. päevakord on äh, teile laiali jagatud ja see on ka kättesaadav parlamendi veebilehel.